protokollis äh, seni ei ole vastuväidet olnud, seega on need heaks kiidetud. teine teadaanne äh, äh, kooskõlas kodukorra punktis sada viiskümmend kaks punkt kahega teen ettepaneku kolmapäevasesse päevakorda viia sisse järgmise muudatuse, suulise küsimuse arutelu mis puudutab kahe tuhande viieteistkümnenda aasta üheteistkümnenda eh, veebruari eh, resolutsiooni eh, CIA piinamiste kohta, seda lüka-, lükatakse edasi, et nõukogu saaks sobivalt esindatud kui sellele ei ole vastuväidet, siis on päevakord vastavalt muudetud. nüüd läheme edasi hääletustega. esimene äh, raport äh, kolleeg Haudala, kaitse subsideeritud impordi eest riikidest, mis ei ole